daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere tulemast! kell on neli läbi kaheksa minutit, nii et peaksime nüüd alustama. meie tänast lühikest ähm, koosolekut ja mis puudutab meie päevakorda ja miks see päev on nii lühike, siis seitsmes päevakorrapunkt ehk siis arvamuste vahetus Joao Valede Almeidaga äh, hiljuti Euroopa Liidu Ühendkuningriigi delegatsiooni eh, juhiks nimetatud isikuga. see toimub eh, hiljem, sest et ta on Londonis eh, hetkel. et see siis toimub mõni teine kord. ja mis puudutab siis hiljutisi arenguid Liibüas ning eile õhtul Berliinis toimuvat konverentsi, pakun siis välja, et paneme päevakorda veel ühe punkti, üksteist B, arvamuste vahetus Fernando Gentiliniga, kes on Euroopa Välisteenistuse peadirektor Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika küsimustes ja siis saaksime siis rääkida homme hommikul temaga Liibüa küsimustest ja on see teile sobilik? tore, et homme siis äh, on koosolek, kestab kella üheni, siis on päevakord äh, kinnitatud. juhataja teadaanded. mul on tegelikult üks teadaanne tõesti. kui te nüüd äh, istute siin meie seas ja kui meil on külalisi, siis on ausalt öeldes väga häiriv, kui see peauks siin kogu aeg äh, lahti ja kinni käib. sest see tähendab seda, et äh, me peame kõik, me näeme seda ja see ei lase meil keskenduda ja kui meil on mingid arvamuste vahetused külalisesinejatega, siis me oleme otsustanud nüüd äh, selle peaukse sulgeda ja kui keegi soovib hiljem liituda, siis tuleb äh, kõrvalustest seda teha, sest et äh, külalisesinejate jaoks on see muul juhul väga ebameeldiv, seda nüüd iga kord me tegema ei hakka, aga ainult siis, kui on külalisesinejaid. et see on siis selline uus reegel. jah, härra Pütikohver, palun. jah tahaksin veel ühte Äh, õigemini tahaksin, et te, te oma asepresidendiga seoses teeksite ühe avalduse. jah. tahaksin teile rohkem äh, oma asepresidentide kohta öelda. hetkel on äh, neid ainult üks. ja ma panin selle koordinaatorite kohtumise päevakorda, mis algab siis kell pool viis. ja ausalt öeldes, mis ma saan öelda eks see kõik puudutab ju neid äh, osalevaid fraktsioone. meil on mingit lahendust vaja loomulikult, sest et see ei ole kestlik lahendus. eks on teatud põhjused, miks äh, asepresidendid äh, komisjonidel on. ja peab ju ometi olema võimalik, et, et vähemalt üks naine nende seas oleks, ei saa ju nii keeruline olla. ma tean, et see saab olema selline äh, Eh, nimepäästev operatsioon kolmele fraktsioonile, aga no midagi peab ära tegema. aga me tahtsime seda koordinaatoritega rääkima, rääkida ja see algab poole tunni pärast. niisiis, aga vahepeal oleme otsustanud, et kui see komisjon ei suuda valida asepresidenti, eh, kes oleks naine, siis äh, ja üldse asepresidenti, siis palume kõige kauem siin komisjonis olnud liikmel eh, see koosolekuid juhtida, kui mind siin ei ole. kusjuures jaa, ma juba vaatasin, et ma arvasin, et teie olete see inimene, aga on, on isegi teisigi. kusjuures Rahvaparteist üldjuhul on kõige pikemaajalisemalt eh, siin ametis olnud ja kõik on mehed muide, nii et ega see meid ka ei aita. jah, tõepoolest aga seda arutame siis äh, mõne aja pärast. nüüd jõuame siis kolmanda punkti juurde, ehk siis juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste osas. vastavalt parlamendi kodukorra artiklile kakssada neliteist on koordinaatorite koosolekute äh, otsuste protokollid kavand veebilehel üleval, mis puudutab äh, koosolekuid neljandal detsembril, üheksandal ja kümnendal jaanuaril ning need lisatakse siis tänase päeva koosoleku protokollile siis neljas punkt, koosolekute protokollide kinnitamine kuuendast, seitsmendast novembrist, kaheksateistkümnendast ja kahekümne viiendast novembrist. kui sobib, siis ilma muudatusteta need ka kinnitame. ja nüüd jõuame siis viienda punktini. siinkohal me räägime esimest korda siis äh, meie ja Valgevene Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise teemadel ja nüüd annangi sõna raportöörile Petras Austrevitšusele aitäh. tõepoolest, tegemist on lepinguga Euroopa Liidu ja äh, Valgevene Vabariigi vahel endiselt. ma loodan, et see jääbki selle riigi, riigi nimeks äh, ka edaspidi. aga lugupeetud kolleegid, pean teile meelde tuletama, et need kaks äh, lepingut, esimees ilmselt tutvustab pärast ka mm, teist arvamust, mida me mm, mida me äh, koostame, sest äh, need ähm, käivad samasse kategooriasse, see viisalistutus ja, ja tagasivõtuleping alati. et need kaks lepingut, need äh, tulenevad siis idapartnerluse algatusest ja eelmisel aastal tähistasime selle kümnendat aastapäeva ja tegemist on kodanike liikuvuse edendamisega turvalises keskkonnas äh, viisalihtsustuse ja tagasivõtulepingute kaudu. pean teile meelde tuletama, kolleegid, et Valgevene areneb aeglaselt idapartnerluse raamistikus. meil ei ole peaaegu üldse mingisuguseid suuremaid lepinguid ega saavutusi Valgevenega idapartnerluse raames, aga nõukogu leping kahe tuhande üheteistkümnendast veebruarist, äh, sellele järgnevalt algasid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal läbirääkimised ja siis viis aastat läks aega selleks, et äh, kokku leppida nendes kahes lepingus ja me oleme saavutanud äh, mõningaid edusamme, eriti selles osas, mis puudutab nende lepingute seadu-, õigusloomelist poolt, aga mitte tingimata ideaalset olukorda Valgevenes ja on ilmselge, et lihtsustatud liikuvusrežiim Euroopa Liiduga eh, ja Valgevenega eh, edendab eh, inimestevahelisi kontakte, seda me toetame loomulikult vägagi ja tõepoolest, see võiks viia selleni, et on rohkem tulemusi, et rohkem, rohkem suhtlemist meie ja Valgevene kodanike vahel aga pean äh, möönma, et poliitiline olukord Valgevenes on üsna keerukas. hiljutised valimised novembris kaks tuhat üheksateist, ähm, neid kritiseeriti väga palju OECD ja Odiiri poolt ja täielik aruanne on, on kättesaadav nende kahe organisatsiooni kodulehtedel. ja mainiksin ka, et rahvusvahelised standardid ehm, üldiste põhivabaduste ja inimõiguste osas, et seal on palju vajakajäämisi, poliitiline opositsioon on väga suure surve all Minski režiimi poolt ja pean mainida, mainima, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on ehm, kriitilised Valgevene poliitika suhtes äh, tuumaohutusega seonduvalt äh, äh, järgnevate kuude jooksul ehitatakse valmis üks tuumajaam, mis ei täida Euroopa Liidu tuumajaamade ohutuse standardeid, aga selleks, et edendada inimestevahelisi sidemeid ja kontakte selle riigiga, peaksime toetama neid kahte lepingut, nimelt viisa lihtsustuslepingut ja tagasivõtulepingut. ja nagu ütlesin, need käivad alati käsikäes selleks, et luua vajalikku äh, raam, õiguslikku raamistikku ja palun siis äh, teie toetust nendele lepingutele, kuna meie äh, komisjon äh, koostab ainult arvamuse ja Kodanikuvabaduste komisjoni kolleegid teevad lõpliku otsuse. ja sellega sooviksingi lõpetada oma lühikest ülevaadet. et kutsun teid üles, et edaspidigi äh, kutsu-, tõstataksite põhivabaduste aut- ja inimõiguste austamist ja õigusriigi põhimõtte austamist, et Valgevene ja Valgevene kodanikega, et vaja on tagada kõigi nende vabaduste täielik austamine, mis meil omalt poolt ka kehtivad. aitäh! aitäh, lugupeetud kolleeg, äh, selle eest, mida te ütlesite siis päevakorrapunktide viis ja kuus kohta, nii et ma paluksin, et kolleegid ka räägiksid mõlemast päevakorrapunktist. ja nüüd me, ma ei, arvan, et mõned äh, variraportöörid soovivad kõigepealt sõna, Sandra Kalniete, palun. aitäh Petras Austrevitšusele nende kahe arvamuse eest, ma tõesti täielikult toetan äh, viisalihtsustuslepingu sõlmimist, mis on esimene samm mm, selleks, et jõuda täieliku viisavabastuseni, mida praegu võimaldatakse Gruusia, Moldova ja Ukraina kodanikele. ja ma vägagi toetan ka äh, inimestevaheliste kontaktide edendamist ja tugevdamist, see on äh, oluline, eriti võt-, võttes arvesse olukorda, kus Valgevene opositsioon on väga maha surutud. ja ei ole ka vaba, vabu ja õiglasi valimisi, neid ei ole kunagi toimunud. hoolimata kõigist OECE e ja ODIHR-i soovitustest ja ka nendel, nendest kohtumistest, mis äh, parlamendisaadikutel on olnud Valgevene ametivõimudega. positiivne on see, et tegemist on strateegilise sammuga selleks, et vähendada Venemaa mõju Valgevenele. Moskva on äh, Äh, teinud jõupingutusi selleks, et äh, taaselustada äh, föderatsiooni Valgevene ja Venemaa vahel, et see võiks vaatlejate arvates tähendada seda, et Valgevene kaotaks suure osa oma poliitilisest sõltumatusest. mina toetan ja palun, et ka teised kolleegid toetaks neid kahte lepingut, aitäh! aitäh Sandra Kalnietele, S ja D variraportöör on Norbert Naiser, äh, aga teda ei ole siin, kas ta, kas keegi teine soovib seda sõna? ei. siis äh, roheliste nimel Viola von Cramon Taubadel. aitäh, Pet-, äh, aitäh Petrosele nende arvamuste eest ja meie rohelistena ka loomulikult toetame viisalihtsustuslepingut aga me ei ole nõus selle sidumisega ta-, tagasivõtulepinguga, aga üldiselt meie üldine seisukoht on lihtsustav viisarežiimi, sest seda ju keegi siin mainis, et inimestevahelised suhted on olulised ja eriti käib see tavainimeste, üliõpilaste kohta, et neil tõesti on vaja võimalusi Euroopa Liitu tulla ja saada Schengeni viisat palju äh, lihtsamalt, kui see praegu käib. me teame, et kodanikel on vaja äh, kogemusi, et kuidas on inimeste elu Euroopa Liidus ja Sandra juba mainis ka Vene Föderatsiooni praeguseid katseid leida võimalusi, kuidas äh, taasühendada Valgevene Vabariik Valge, Venemaa Föderatsiooniga, nii et äh, see on selle võrra veelgi olulisem, et me tunnistame äh, arenguid ja seda, et ähm, suhted on paranenud ja et me loomulikult toetame seda äh, arvamust. aitäh Thierry Maliani, kas sa soovid sõna? Eh, jah, suur aitäh! mis puudutab meie fraktsiooni, siis loomulikult me eh, toetame neid kahte lepingut. Eh, ma olen ka Prantsuse parlamendis neid tagasivõtu teemadega tegelenud ja võin öelda, et Valgevene on kahtlemata üks riik, kes on igakülgset koostööd teinud ja meil ei ole kunagi selles küsimuses probleeme nendega olnud. nüüd viisade osas me oleme kõik vast nõus et äh, demokraatia käib ka kontaktide suurendamise abil, nii et äh, meie kahtlemata toetame viisalihtsustuslepingut. üks kommentaar mul siiski on, nagu raportöör ka ütles, äh, on kulunud palju aega, et sellele lepingule allkirjad alla saada, aga tundub, ma nüüd ei tea, kes siinkohal vastutav olla, kas Valgevene pool või hoopis Euroopa Ehm, liidu pool, aga selge on see, et juba mitu kuud tagasi oleks võinud need allkirjad sinna alla anda, nii et küsimus on ikkagi selles, et mis on nende viisade hind. Ehm, ma saan nüüd aru, et teisest veebruarist alates see hind eh, on, tõuseb ja Valgevene vabariigi suursaadik eh, minu meelest eh, ka küsis, et kas see hind ei võiks olla kuuskümmend eurot meie jaoks, see on siis kakskümmend eurot rohkem, mis meie jaoks ei ole võib-olla nii suur summa, aga Euroopasse tulevate üliõpilaste jaoks äh, on see päris suur summa, nii et äh, jah, toetame kahte lepingut, aga kui võimalik, äh, siis võttes arvesse seda pikka perioodi, mille lepingut on arutatud, siis kuuskümmend eurot viisa hind, jah. We'll... aitäh võib-olla tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi, siis kui on sõna komisjoni esindajatele või taasraportöörile. kõigepealt aga, kas ECR-i poolt soovib keegi sõna võtta? tundub, et mitte, aga kuue samuti mitte. Euroopa Komisjon? ei, vabandust, kõigepealt on veel teisigi kõneleda soovijaid. Mihhail Kaer. suur tänu, esimees, loomulikult toetan ka mina mõlemat ettepanekut. ma arvan, et ka poliitilises mõttes oleme me ühel nõul, et äh, nagu Petras ka ütles, et sellest ei tohiks kujuneda mingit auhinda režiimile. kui me vaatame neid valimisi, mis on toimunud, siis äh, need on Need olid tõesti olnud hullemad viimastel aastatel ja on näha ka kummalist käitumist näiteks viimaste meeleavalduste ajal, kui küsimus oli selles, et opositsioon avaldas meelt Venemaa katsete vastu Valgevene nii-öelda üle võtta ja seda lasti teha, aga kui nüüd ähm, olid ühed teised meeleavaldused, siis äh, vahistati üks kristlik demokraat, talle siis määrati kolmekümnepäevane vabaduskaotus. ta veel seda ei kanna. aga on huvitav siis, et teatud meeleavaldustel lasti toime, teistel mitte, et võib-olla oli siis neist meeleavaldustest Venemaa vastu ka kuidagi režiimile kasu niisiis on oluline, et me jälgiksime, et see opositsiooni allasurumine lõpeks. ma tuleksin korraks ka äh, sõna viisade hinna kohta. mulle öeldi, et veebruaris tõuseb see kaheksakümne euroni. mulle tundub, et praktikas see ei tähenda tegelikult lihtsustamist, vaid pigem ähm, muudab protsessi keerukamaks, seetõttu tahaksin teada meie täidesaatva võimu esindajatelt, kas ei saaks ehk siiski teha erandeid sellistele riikidele sest et äh, seda ei saa nüüd äh, kuidagi soodsaks äh, nimetada ja mulle ei tundu see, see hind sobilik. aitäh, kas on veel sõnavõtjaid? tundub, et mitte. kas komisjoni poolt või välisteenistuse poolt on keegi kohal? ei ole? tavaliselt on ta ikka kohal. või on nad siin, aga ei soovi sõna? palun andke märku, kui te siin olete. meil on küsimusi kas kuuskümmend eurot peaks olema või kaheksakümmend eurot, kes on sellest vastutav? Te saate vastata. hästi, kui komisjon äh, seda teha ei saa ega taha, siis äh, Petras, kes muu. ja ma ei saa muidugi komisjoni ega nõukogu esindajaid siin asendada, esimees, aga minu teada kui me räägime nüüd äh, viisa äh, väljastamise lihtsustamisest, äh, mitte liberaliseerimisest. Äh, need on tegelikult äh, päris erinevad asjad. siis võib öelda, et esimese sammuna mõlemalt poolelt on see tegelikult piisav ja hind, viisa hind valgevenelastele oleks siis kolmkümmend viis eurot, kui need lepingud jõustuvad, kolmkümmend viis. et see on oluline vähenemine tuleb öelda, kuigi ka kolmkümmend viis eurot on muidugi arvestatav hind Valgevene lastele, kus äh, keskmine äh, palk ei ületa ilmselt kolmesadat eurot, aga kuidas sellega ka ei oleks, kolmkümmend viis eurot on äh, siis hind nende inimeste jaoks, kes taotlevad viisat pärast seda, kui oleme vastu võtnud need lepingud ning neil on võimalik äh, jääda neisse riikidesse, kes äh, selle lepinguga liituvad üheksakümneks päevaks saja kaheksakümne päevase perioodi jooksul. nii kaua saavad nad siis Euroopa Liidus viibida ja esimees, tuleb öelda ka seda, et see leping ei kehti Taanile, Iirimaale ning Ühendkuningriigile. niisiis, nende eranditega ilmselt saame selle kinnitada ja siis veel üks lõppmärkus. miks läbirääkimised Valgevenega toimusid viis aastat? seda, selle küsimust tuleks esitada mõlemale poolele, eriti Minskile. sest ähm, seal sooviti teatavaid sätteid, mis ei ole Euroopa Liidule vastu võetud, kuna meie oleme demokraat. hästi, suur tänu, Petras äh, mulle anti nüüd teada, et välisteenistuse esindaja sooviks eh, sõna võtta. äkki saate ennast tutvustada? tere, olen Anna Lungula. mina olen Valgevenest vastutav ametnik eh, Euroopa Liidu välisteenistuses. tahan lihtsalt öelda, et meieni jõudis Valgevene ametiasutusel täpselt samasugune palve nagu ka komisjonile, et vaadata üle see viisa hind, kuuskümmend eurot, nii komisjoni kolleegid on öelnud, et homme toimub äh, viisa töörühma kohtumine nõukogus, kus arutatakse seda teemat. nii et äh, alles pärast seda koosolekut äh, teame rohkem üksikasju. muidugi vaadatakse üle ka võimalused olemasolevas õigusraamistikus, et mida siis Euroopa Liidu viisakoodeks lubab. suur tänu, kas kellelgi on veel kommentaare? kui mitte siis jõuame ajakava juurde muudatuste e, e, ettepanekute esinemise tähtaeg kolmas veebruar kaks tuhat kakskümmend ja siis e, kolmandal märtsil toimub Liibes ning täiskogul veel ei ole teada, millal hääletus toimub. nagu juba ütlesin, siis meil ei toimu äh, arvamuste vahetust, mis meil plaanis oli Raavale Almeida, aga selle lükkame edasi. nüüd tuleb siis aga koordinaatorite koosolek ja palun jääda ulmelt neil inimestel, kellel on õigus sellel osaleda